sain ALDE fraktsiooni poolt taotluse valida Patricia Lelonde IMCO komisjoni täisliikmeks ning eh, Thierry Cornier majandus- ja eh, rahandusasjade komisjoni täisliikmeks. kas selle kohta on märkuseid no,? ei ole, siis on eh, need ettepanekud kinnitatud